see koordineerimise poliitikat ja prioriteete kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. selle raporti esitas meile Nils Torvalds. kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut on sellele esitatud ja neli kompromissmuudatusettepanekut on välja pakkunud meie raportöör ja kui te olete nõus, siis ma annaksin sõnagi Nils Torvaldsile selleks, et ta räägiks meile sellest äh, mida ta arvab kompromissmuudatuse ettepanekutest. Thank you, chair uh,. It's not actually very much. suur tänu uh,. esimees, ega mul eriti palju lisada ei ole uh,. Uh, suurem osa on juba varem ära öeldud, meil on mõned väikesed muudatused kompromissidele. ja ilmselt esitame ka suulise muudatusettepaneku, kui ma õigesti aru sain sotsiaaldemokraatide esindajast. muudes osades on hääletusnimekiri suhteliselt selge, tänan. väga kena, seega võime minna hääletuse juurde, muudatusettepanek üks, raportöör on poolt, kes on poolt? suur tänu ja vastu, keegi vastu ei ole, erapooletuid samuti. Eh, muudatusettepanek kaks, raportöör on poolt. kes on poolt? kes on selle poolt? tänan. vastu? ei ole keegi vastu, erapooletuid samuti ei ole. kompromiss, muudatusettepanek number üks. see on siis lõige kaks, raportöör on poolt, kes on poolt? suur tänu, laske käed alla, kes on vastu? kaks vastu, erapooletud, ei ole erapooletuid. ja edasi on meil täpsustav muudatusettepanek number neli, kes on poolt, selle täpsustava muudatuse poolt. vastu. laske käed alla, erapooletud. see on tagasi lükatud kompromiss, muudatusettepanek number kaks, lõige kolm, tugineb muudatusettepanekute kuus-seitse, kes on poolt? tänan, laske käed alla, vastu. kaks vastu, erapooletuid? ei ole erapooletuid kompromiss ja muudatusettepanek number kolm tugineb äh, muudatuste kaheksa, üheksa, kümme, kes on poolt? tänan, võite käe alla lasta, kes on vastu? vastu ei ole, erapooletuid? kaks erapooletut. Läheme nüüd paragrahv viie juurde, muudatusettepanek üksteist. raportöör ei ole nõus sellega, kes on poolt, kes on selle muudatusettepaneku poolt? tänan, võite käe alla lasta, kes on vastu? tänan, võidage alla lasta erapooletud. neli erapooletut, viis erapooletut, tagasi lükatud. kaksteist. raportöör ei ole nõus sellega. ja kes on muudatusettepaneku kaksteist poolt, palun tõsta käsi. tänan, kes on vastu? tänan, võite käed alla lasta, erapooletud ei ole erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissmuudatusettepanek number neli tugineb kolmteist, neliteist, viieteistkümnele, kes on poolt? tänan, vastu? kolm häält vastu, kas erapooletuid on? ei ole erapooletuid, vastu võetud. paragrahv seitse, kuusteist. raportöör ei ole selle poolt kes on selle muudatusettepaneku number kuusteist poolt? tänan, võite käe alla lasta, kes on vastu? tänan, erapooletud. muudatusettepanek tagasi lükatud. seitseteist. raportöör on selle poolt. kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, kes on vastu? ja kahtleme tulemuses, palun elektrooniliselt hääletada. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuusteist ja kolmeteistkümnele. vabandust kas te soovite uuesti, et äh, hääletame uuesti? hääletame uuesti, alustame uuesti, hääletus on alanud. jah, hääletus on alanud jah. nii. hääletus on lõppenud, seitseteist, neliteist vastu, kolm erapooletut, vastu võetud. Läheme nüüd äh, lõike kaheksa juurde, muudatusettepanek üheksateist, raportöör ei ole selle poolt. kes on selle muudatusettepaneku poolt? kes on vastu? tänane erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, raportöör ei ole selle poolt. kes on selle muudatusettepaneku kakskümmend poolt? kes on vastu? tänan, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, raportöör on sellega nõus, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, kes on vastu. ei ole vastu kedagi, ei ole ka erapooletuid. muudatusettepanek vastu võetud. paragrahv üheksa, muudatusettepanek kakskümmend kolm, raportöör ei ole sellega nõus. kes on selle poolt? tänan, kes on vastu? erapooletud? muudatusettepanek tagasi lükatud paragrahv kümme, muudatusettepanek kakskümmend viis. raportöör on sellega nõus. kes on selle muudatusettepaneku poolt? tänan, võite käed alla lasta. kes on vastu? erapooletud? Äh, tulemus on väga tasavägine, elektrooniliselt paluks hääletada. hääletus on alanud, kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud muudatusettepanek on kaheksateist häälega viieteistkümne vastu, vastu võetud. paragrahv kümme A, tegemist on lisatud lõigu, lõikega, muudatusettepanek kakskümmend kuus, raportöör on sellega nõus, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, kes on vastu? mulle tundub, et tagasi lükatud kakskümmend seitse, äh, paragrahv üksteist. raportöör ei ole sellega nõus. kes on muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt? suur tänu, kes vastu? erapooletuid? muudatusettepanek tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa. raportöör ei ole sellega nõus, kes on selle muudatusettepaneku poolt? hääletame elektrooniliselt, kui te nõus olete. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud üheksateist neljateistkümnele ja kolm erapooletut. ja seega oleme me nüüd lõpetanud selle teksti muudetud kujul hääletuse ja kes tahavad ja hääletame elektrooniliselt, kes on selle teksti poolt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tekst muudetud kujul on heaks kiidetud kahekümne kaheksa häälega kolme vastu ja neli erapooletut Nous allons maintenant procéder au vote des... hakkame nüüd hääletama tuhande viitesadat muudatusettepanekut, mis komisjonid, fraktsioonid ja meie kolleegid saadikud on esitanud nõukogu seisukohale, mis puudutab eelarve eh, eelnõud kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. ja me hääletame järgmisel nädalal ka seitsmendal oktoobril resolutsiooni, mis läheb kaasa nende muudatusettepanekutega, kui nad lähevad täiskogu, täiskokku ja mis on siis planeeritud kahekümne teiseks oktoobriks. me leppisime kokku, et me hääletame järgmises järjekorras, järgmises, järgmistes osades. kõigepealt vaatame läbi muudatusettepanekud, mis puudutavad ameteid ja äh, neile antud vahendeid ja äh, alustame rubriigist viis, seejärel läheme rubriigi üks B juurde ja seejärel rubriik kaks ja rubriigist kolm ja poole seitsme ja poole seitsmeks võib-olla jõuame kõik selle ära arutada ja siis homme hommikul tulevad rubriik üks A neli spetsiaalsed instrumendid, siis pilootprojektid, ettevalmistavad tegevused ja muud jaod ja jaod ja siis maksed ja kõiki osasid hääletame me vastavalt järgmistele reeglitele. raportööri kompromissettepanekud pannakse kõigepealt hääletusele. enamus ajast tavaliselt bloki, plokina või paketina. seejärel, kui on vaja, hääletame individuaalseid muudatusettepanekuid, mis ei käi kompromissi alla ja see, seal kus on mingi fraktsioon äh, vastavalt ette näitud ajapiiridele taotlenud eraldi hääletust ja kui otsustatakse eraldi hääletuse üle, siis see on, prevaleerib kompromissil ja seejärel me hääletame märkusi ja reservatsioone komisjoni liikmetel palutakse tugineda äh, hääletusnimekirjale, mis on iga osa kohta äh, koostatud ja ka lisadele, mis äh, on lisatud kompromisspaketile ja kompromissile neli, mis puudutab esitatud muudatusettepanekuid. ma tahaksin tänada meie raportööre, pearaportööre ja teiste jagude raportööre, kes on ette valmistanud meie tänase arutelu ja kes võib-olla Äh, tänu, tänu kellele me äh, saame natukene ka aeda kok-, aega kokku hoida ja kes kindlasti annavad meile ka selgitusi, mis li, lihtsustavad meie hääletamist. enne kui ma annan sõna raportööridele ja eelkõige pearaportöörile, siis võib-olla proua Galinio eelarve peadirektoraadi peadirektor komisjoni juurest. võib-olla ta jagab meiega oma seisukohta ja valmistab meid teatud mõttes ette selleks, et me saaksime hakata arutama neid muudatusettepanekuid. palun, proua, teil on sõna. suur tänu, härra esimees Uh, suur tänu ka komisjonis selle võimaluses pöörduda teie poole enne seda olulist hääletust, mis äh, peatselt algab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kohta. eelmistel kohtumistel ja kolmepoolsetel kohtumistel on komisjonil olnud võimalus juba tutvustada oma ettepanekut kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve projektiks ning äh, avaldada ka oma seisukoht nõukogu kohta. seega täna ma võin rahuldusega märkida, et need äh, rohked muudatusettepanekud, mille on esitanud Euroopa Parlamendi saadikud, erikomisjonid ja fraktsioonid, liiguvad selles suunas, et taastada suurel määral äh, kulukohustuste assigneeringud, äh, nii nagu komisjon juba eelarveprojektis välja pakkus mis puudutab kulukohustuste assigneeringuid, siis me eriti tervitame seda üks A ja nelja äh, rubriigi taastamist, mis toetavad meie ühiseid prioriteete toetada kasvu ja töökohtade loomist ja Euroopa Liidu kohustusi rahvusvahelisele Euroopa Liidu eelarve, ma ei pea teile seda meenutama, tähendab investeeringuid ja seetõttu pole ju mõtet rääkida majanduskasvust ja töökohtadest, samal ajal kui me vähendame ja kärbime kulutusi nendes rubriikides mis saaksid anda suurima panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisesse. investeeringud hakkavad kandma vilja ja on jätkusuutlikud, kui nendega kaasnevad vastaval tasemel assigneeringud aastal kaks tuhat viisteist ja järgnevatel aastatel. seega mul on hea meel, et väga paljud muudatusettepanekud äh, on suunatud sellele, et taastada komisjoni poolt välja pakutud assigneeringute taseme ja seega vähendada kahe miljardi eh, piirangu vähendamist, eh, millise ettepaneku tegi nõukogu. komisjon täheldab, et mitmed muudatusettepanekud, mis on suunatud maksekohustuste suurendamisele eh, suuremal määral kui komisjoni ettepanek, mis lähevad üle mitmeaastase finantsraamistiku ülemäärase, eriti pärast kahe tuhande seitsmendat aastat Äh, on sellised, mis äh, me saame aru, et lõppeesmärgiks on tagada seda, et ei suurene äh, võlgnevus, vaid et makseprobleemid lahendatakse otsustus, otsustavalt aastal juba kaks tuhat viisteist. kuid praegusel etapil komisjon on veendunud, kui võetakse heaks komisjoni poolt välja pakatud kolmas muudatus eelarveprojekt ja see ettepanek, mille meie tegime, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas, maksekohustuste assigneeringute osas, äh, kujutab endast realistlikult lähenemist, mis aitab äh, säilitada kontrolli Euroopa Liidu eelarve ja edukalt käivitada investeerimisprogrammid, milles me oleme kokku leppinud järgnevateks aastateks. meie eesmärk on rakendada ellu MFF ja me leiame, et see äh, eelarve projekt on realistlik vahend selleks eelmisel nädalal meil toimus väga viljakas mõttevahetus institutsioonide vahelisel kohtumisel ja see andis teile võimaluse kõikidele saada ülevaade, milline on meie maksekohustuste äh, olukord ja me tahame tänada just neid, kes selle kohtumise korraldasid. mõned lühimärkused eelarve konkreetsete ridade kohta. ma tahaksin tänada pearaportööri äh, proua Garde Savalriali, kes tegi ettepaneku äh, taastada äh, meie assigneeringute tase, nii nagu oli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, oli ette nähtud, meie halduskulutuste osas, mis on vajalik programmide edukaks elluviimiseks. ei ole vaja siinjuures mainida äh, äh, seda seda enesekontrolli, tsensuuri, mida komisjon on äh, eelarve vastuvõtmise jooksul üles näidanud, eriti kui me räägime eh, komisjoni eh, kulutustest. Need ühised eesmärgid, et tõhustada haldust, on seotud ka meie institutsioonide vahelise kokkuleppesse, vähendades personali eh, kõikides institutsioonides viie protsendi võrra viie aasta jooksul ja seda me püüamegi saavutada oma ettepanekuga. me tegime ettepaneku üheprotsendilise üldise vähendamise koosseisude äh, tabelis kõikides institutsioonides ja ka detsentraliseeritud ametites, arvestades ka äh, uute äh, agentuuride ja ametite vajadust, äh, mis peavad hakkama täitma uusi ülesandeid selles osas täheldan, et mitmed muudatusettepanekud, mis on komisjonis esitatud, on teinud ettepaneku teatud ametites ametikohtade arvu suurendamist, äh, mis tähendab kakssada kakskümmend viis lisatöökohta võrreldes komisjoni ettepanekuga. see tähendaks kahe koma viie protsendilist kasvu võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega ja mm, see tähendab seda, et see ei lange kokku meie viieprotsendilise äh, kasvuga viie aasta jooksul teise märkusena, mis on seotud raportööri äh, proua Gardia Savarvali ja proua Holmajärvi ettepanekuga äh, üle kanda kulutused Euroopa Liidu eriesindajate osas komisjoni äh, rubriigi, see jaost välisteenistuse rubriiki, see aitaks ratsionaliseerida, lihtsustada raportöör on teinud muudatusettepaneku ka teiste institutsioonide osas, proua Holmer on, mis teeb ettepanek eh, teatud haldusassigneeringute eh, ümberpaigutamise, mis on seotud nende ühiste kuludega. ma saan aru, eh, millest on ajendatud selline muudatusettepanek. selle eesmärgiks on lihtsustada eelarvestamise ja halduskorraldust, samal ajal on oluline meeles pidada, et selline ümberpaigutamine Äh, aga katkestab äh, seose äh, eraldiste ja vastava programmi vahel. kuid me võiksime lihtsustamise teed minna kui, tingimusel, kui kui see jääb eelarveneutraalseks muudatuseks mis puudutab katseprojekte ja eh, ettevalmistavad meetmeid, ka need on olulised meie uute poliitikate käivitamiseks ja ähm, ma loodan, et me saame teid aidata järelduste tegemisele, kui te jõuate lõplike ettepanekute juurde selles osas lõpetuseks, mitmed muudatusettepanekud on seotud sellega, et osa signeeringut paigutada reservi eh, ja need võetakse kasutusele ainult siis, kui komisjon täidab teatud tingimuse ma tahan tänada äh, nende tingimuste selguse eest, mida komisjon on teinud ja otsese seosest meie tegelike kulutustega ja samas tuleb arvestada ka institutsioonide haldusautonoomiaga, iseseisvusega. eriti tahaksin viidata äh, äh, ekspertgruppide neutraalsuse reservile me ei saa nõustuda hinnanguga, mis ütleks, et eh, ekspertide töörühmad ei ole läbipaistvad oma tegevuses ja nende koosseis ei ole tasakaalus. vastupidi, viimastel aastatel on komisjon, on saavutanud märkimisväärset edu eksperttöörühmade osas ja selle protsessi käigus on komisjon on regulaarselt teavitanud ka parlamenti eh, nii nende töörühmade koosseisu kui ka läbipaistvuse osas. loomulikult me vaatame ka tähelepanelikult läbi ombudsmani vastava raporti, kuid me ei ole nõus ettepanekuga eh, siduda eh, reservvahendeid edusammudega selles valdkonnas. me ei usu, et see on parim vahend meie koostöö tagamiseks ja meie eksperttöörühmade töö korraldamiseks. terve rida muudatusettepanekud on seotud eh, teatud eesmärkide muutmisega. ma tahan öelda, et komisjon saab arvestada neid ainult eelarve täitmisel, kui nad on kooskõlas meie finantsmääruse sätetega ja meie õigusliku alusega ja ma olen kindel, et te olete sellise seisukohaga nõus ja oodates eh, seda hääletust, mis toimub nii täna kui homme äh,, Eh, siis eh, ka meie oleme valmis teile esitama omapoolse eh, kirja meie seisukohta, millised nendest muudatusettepanekud on rakendatud, millised halvemini rakendatud ja ma loodan, et komisjon võtab arvesse ka praegu esitatud märkusi oma töös nii täna kui homme. Merci madame, merci pour vos observations suur tänu, proua, suur tänu teie märkuste, üleskutsete eest ja ma ei kahtle selles, et me kindlasti liigume edasi aga enne, kui me läheme muudatusettepanekute arutelu juurde, võib-olla äh, meie põhiraportöör soovib midagi öelda. Eh, suur tänu, härra esimees, kuna komisjon just praegu sõna võttis, ma tahaksin kõigepealt komisjoni tänada ja äh, tänada teda eriti selle toetuse eest, mida ta meile osutas äh, selle eelarveprojekti ettevalmistamise käigus. ma tahaksin tänada ka fraktsioone, koordinaatoreid ja kolleege, suur tänu teile teiepoolse kannatuse eest, sellepärast ei ole kunagi lihtne töötada enam kui tuhande neljasaja muudatusettepanekuga, ei ole kunagi lihtne leida, jõuda kompromissile, mis sobiks kõigile fraktsioonidele. minu eesmärgiks täna ja homme on tegelikult jääda truuks nendele kohustustele, mis me oleme endale Euroopa Parlamendi saadikutena võtnud ja Euroopa Ülemkogu on samuti endale kohustusi võtnud ja nõukogu ja kõike seda me peame arvesse võtma selleks, et tõesti ära kasutada need vahendid, mis meie äh, kasutuses on. mis puudutab nüüd maksekohustusi, siis meie mõttekäik on selline, et me peame maksma seda, mis me peame maksma. komisjon on olnud äh, ettevaatlik, aga meie Euroopa Parlamendi saadikutena ja äh, samuti eelarve eest vastutava institutsioonina meie kohustuseks on äh, järgida seda, et meie eelarveprojekt võimaldaks meil tasuda kõige selle eest, mille osas me kohustused oleme võtnud kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. ja meil on vaja ka täiendavaid vahendeid selleks, et maksta ära see, mille eest me ei ole ära suutnud maksta eelnevate eh, aastate jooksul. aga samas me peame tõesti olema ka väga eh, ettevaatlikud, nii nagu komisjon ütles, aga suur tänu selle eest, et olete aidanud koostada komis-, eh, ka parlamendi ühist projekti. ma loodan, et see hääletus ei kujune eriti keelu, keerukaks. üks tehniline detail, komisjon ka rääkis sellest ja ka mina äh, olen arutanud seda raportööridega, kes tegelevad teiste jagudega, proua Holmeieriga, et üks punkt, mis puudutab Äh, kahte eelarveprojekti ehk siis jagu kolm ja teisi, mis puudutab Euroopa Liidu välisteenistust, siis tundub, et sotsiaaldemokraadid ja Euroopa Komisjon on omavahel kokkuleppele jõudnud. meil ei ole kõiki detaile, me ei tea täpselt, mis millegi taga on, aga me ei tohiks äh, keerukamaks muuta äh, komisjoni äh, komisjoni tööd ja me oleme selle hääletuse edasi lükanud ja me peame täpselt teadma, ja mis täpselt selle kokkuleppe detailid on ja väga tähtis on see, et kõik fraktsioonid oleksid ühte meelt et mis on kokkulepe välisteenistuse ja komisjoni vahel, vabandust. suur tänu teile, suur tänu teile äh, selle töö eest, mis te olete ära teinud ja suur tänu ka nende selgituste eest, mis võimaldavad meil hääletada, olles tõesti asjadega kursis ja proua Holmaier, et kes on kursis ka kindlasti selle kokkuleppega, mis välisteenistuse ja komisjoni vahel on sõlmitud Zunächst einmal zu sagen, wir wissen inzwischen ja sehr genau, worüber wir abstimmen. Die Liste liegt jedem, äh, jedem bei. Suur tänu. Esimees, teil on nüüd hääletusnimekiri välja jagatud. Ma loodan, et kõikidel on see käes. Äh, komisjoni kartus, et nõukogu võib ära kasutada selle võimaluse, et teha täiendavaid kärpeid ei ole selline samm, mida me oleme nõukogu tegevust varem täheldanud. Nad ilmselt ei kavatse midagi sellise, seetõttu me peaksime järgima Aideri ettepanekut ja lükkama hääletuse homseni, kuni me pole nõukogult vastu saanud. eelarveread on selged, seisukohad on selged. välisteenistuse komisjoni vahel on kokkulepe saavutatud ja kui nõukogu annab märku, et nad on nõud, nõus selle eelarvega, siis me saame seda homme hääletada. väga kena, suur tänu. ja äh, täienduseks äh, komisjonile ja kahekümne neljanda septembri institutsioonide vaheline kokkusaamine oli väga täht-, tähtis ja me olime natukene pettunud äh, ministri vastuses, mis puudutas äh, Äh, võlga, et ta küll ei vaidlustanud võla olemasolu, aga ma võin teile öelda, et äh, meie arutelud, mis puudutab eelarvet, oleksid tunduvalt lihtsamad, kui meil oleks selge arusaamine, ettekujutus ka sellest võlast. ja, ja niimoodi me saaks, teaksime täpselt, äh, mida me peaksime tegema selleks, et seda võlga stabiliseerida. ja ma arvan, et nüüd me võime hakata äh, arutama muudatusettepanekuid ja hääletama ja e, see saab olema elektrooniline hääletus, nii et ma paluksin, et te valmistaksite ette juba oma hääletuskaardid, aga see on juba tegelikult juba ju tehtud, sest et me juba hääletasime elektrooniliselt. nii et alustame siis ametitega. Euroopa Liidu erinevate ametitega meil kõigepealt esimene plokk, mida me hääletame, eh, mis puudutab assigneeringut, nii nagu komisjon on nad välja pakkunud. et kes on selle ploki poolt või nõus seda heaks kiitma ja ma siis avan hääletuse. Pardon? Elektroonik või? ja elektrooniline hääletus. Äh, proua raportöör. ma teeksin ettepaneku, et me hääletaksime kätt tõstes, sellepärast et siin on ainult paar hääletust, mis oleks vaja elektrooniliselt hääletada. kui ei ole mingeid kahtlusi, et kuidas enamus on, et siis äh, hääletame niimoodi, kes on selle poolt, et taastataks assigneeringu poolt, vastu, viis häält vastu. seega see muudatusettepanek, mis äh, on vastu võetud. Läheme teise ploki juurde, mis näeb ette suuremad assigneeringud kui need, mis olid komisjoni poolt ette nähtud. Need, kes on selle poolt, tõstavad käe suur tänu, kes on vastu? viis häält vastu. see muudatusettepanek on vastu võetud. ja sellega oleme jõudnud nüüd töökohtade loomise juurde. hääletame plokis. sada kaheksakümmend neli töökohta, mis luuakse, kes on selle poolt, tõstavad käe. suur tänu, vastu. viis vastu, erapooletud, ei ole erapooletuid. see muudatusettepanek on heaks kiidetud. Läheme nüüd märkuste juurde. kõigepealt eh, null kuus, null kolm esimene kuus tuhat kuussada kuuskümmend viis, raportöör on poolt, kes on poolt, kes on vastu, kes on vastu, kolm häält vastu, kes on erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. kaheksakümmend kolm, seitsekümmend kaks, neli tuhat ükssada kakskümmend kuus, raportöör ei ole nõus, kes on selle poolt ja võite käed alla lasta, kes on vastu, kes äh, täna on erapooletud, kaks erapooletut, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. kaksteist null kaks null kolm, äh, raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? kaks vastu, viis vastu, muudatusettepanek vastu võeti kaksteist null kolm null kolm kuuskümmend seitse null neli, raportöör on poolt, kes on poolt? suur tänu, vastu, neli vastu, erapooletud, üks erapooletu. kaksteist null kolm null neli null kuuskümmend seitse null üheksa, kes on poolt? võite käed alla lasta, kes on vastu viis vastu, erapooletud ei ole. reservatsioonid. kaheksateist, null kaks, null kolm, kuuskümmend üks, null kolm, kes on äh, poolt, vastu, kolm vastu, neli vastu, kes jääb erapooletuks? heaks kiidetud. seitsekümmend viis, null kaks, seitsekümmend üheksa, seitseteist. raportöör ei ole nõus, kes on selle poolt? tänan, võite käed alla lasta vastu. suur tänu, erapooletud, kaks erapooletut tagasi lükatud. muudatusettepanek sama nelikümmend kaks null üks, see on identne ja sellega mulle tundub, et nüüd ametite osas me oleme lõpetanud. Läheme nüüd eh, heading eh, jagu kolme, halduskulud kõigepealt on meil vabandust? esimene muudatusettepanek jaos kolm selle eesmärgiks on paika pan- või taastada need maksed, mis komisjon ette näinud. kes on selle poolt, palun tõstke käsi, kes on vastu? kuus vastu. muudatusettepanek vastu võetud. jaos kolm. peatükk viis. jälle taas assigneeringute taastamine plokis, hääletame, raportöör on kõige selle poolt. kes on selle poolt, kes on selle muudatusettepaneku poolt, palun tõsta käsi. suur tänu, vastu. kuus vastu, erapooletuid ei ole. see muudatusettepanek on heaks kiidetud. ülekandmine, see on edasi lükatud, sellepärast meie põhiraportöör soovis, et me selle hääletuse lükkaksime edasi. nüüd on meil vaja häälet äh, null neli null üks null kaks äh, nelikümmend äh, muudatusettepanek nelikümmend kaks nelikümmend üks raportöör ei ole nõus, kes on selle poolt, vastu, muudatusettepane-, vabandust, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud rida null, null seitse, null üks, null kaks, null üks, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, esimene raportöör on, kes on poolt, vastu, suur tänu, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud ja sama rida seitsekümmend üheksa, viiskümmend kuus, kes on poolt, raportöör ei ole nõus sellega. suur tänu, kes on vastu. suur tänu, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud muudatus. ma arvan, et me võime kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kolm ja nii edasi. raportöör ei ole nõus nendega. kes on selle poolt? keegi ei ole poolt? vabandust pardonnez-moi. ma vabandan. muudatused kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kaks, raportöör kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, raportöör ei ole nõus. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend neli, raportöör ka ei ole nõus. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kolm, samuti raportöör ei ole nõus nendega. et tundub, et me võiksime neid koos hääletada. oleme nõus? kuna me hääletame neid koos, et kes on äh, nelja, nende nelja muudatusettepaneku poolt keegi ei ole, siiski? neli on poolt, kes on vastu? suur tänu või ja need neli muudatusettepanekut on tagasi lükatud. null kolm, null üks, null kaks, üksteist, nelikümmend üks, seitsekümmend seitse, raportöör ei ole nõus, kes on poolt? tänan, vastu, kes on? tagasi lükatud. muu null nelikümmend üks, seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nelikümmend üks ja seitsekümmend üheksa raportöör ei ole poolt, kes on poolt? tänan, kes on vastu? tagasi lükatud, erapooletuid ei ole, muudat-, nelikümmend üks, kaheksakümmend, raportöör ei ole nõus, kes on poolt? suur tänu, kes on vastu? erapooletud? muudatusettepanek tagasi. nelikümmend kolm, neliteist, raportöör ei ole nõus, kes on poolt? suur tänu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, null üks, null kolm, nelikümmend kolm, viisteist, raportöör ei ole nõus, kes on poolt, võite käed alla lasta. kes on vastu, võite käed alla lasta, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks, üheksakümmend kaks, raportöör ei ole nõus, kes on poolt? võite käed alla lasta. vastu. tänan. võite käed alla lasta, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, null üks, null, äh, nelikümmend kolm, kuusteist, kes on poolt? raportöör ei ole nõus, vastu võite käed alla lasta, erapooletud, muudatusettepanek tagasi lükatud nelikümmend üks, kuuskümmend seitse, raportöör ei ole poolt, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta vastu. tänan, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. nii, nüüd lähme märkuste juurde. kakskümmend viis, null üks, kaksteist rida nelikümmend üks, kakskümmend kaks, raportöör ei ole nõus sellega, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, vastu. tänan, erapooletud. ei ole tagasi lükatud. nelikümmend kolm, seitsekümmend kolm, kakskümmend neli, null üks, null üks, null kaks, raportöör ei ole selle poolt. kes on poolt? võite käed alla lasta. vastu. hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist häälega kaheksateist vastu on muudatusettepanek heaks kiidetud kolmkümmend üks, null üks, null seitse, null üks, nelikümmend kaks, kolmkümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja läheme edasi reservatsioonide kakskümmend neli, null, null, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm või nelikümmend kolm, nelikümmend kaks, vabandust, kes on poolt? võite käed alla lasta, kes on vastu. ei ole selge, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas te olete kõik hääletanud? muudatusettepanek on vastu võetud, ei, vabandust, tagasi lükatud üheksateist kuueteistkümnele ja kaks erapooletut. null üks, null kaks, seitse, nelikümmend kolm, seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? kolm vastu, erapooletuid ei ole heaks kiidetud ja sellega järgmine langeb ära. Eh ja sellega oleme me halduskuludega jaos kolm lõpetanud ja läheme nüüd rubriigi üks B juurde. rubriigis üks B on meil eraldi hääletused raportöör on teinud meile ette äh, real null neli null kuus null üks muudatusettepaneku kuuskümmend viis nelikümmend kaheksa, mis puudutab suuremaid vahendeid, kui on ette nähtud eelarveprojektis. kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, kes on vastu? erapooletud? kaks erapooletut, kolm erapooletut? see muudatusettepanek on heaks kiidetud muudatusettepanek järgmine äh, johtuvalt selle hääletuse tulemusest langeb ära. null neli, null üks, null neli, null üks, need sätted on identsed. Just, just une minute, s'il vous plaît ma paluksin minutikese aega. okei okay.. Voilà, pardonnez-moi. vabandage palun. seega me võiksime koos hääletada muudatusettepanekut nelikümmend kolm null seitse, nelikümmend kolm null null seitsekümmend üheksa, kolmkümmend üks ja seitsekümmend üheksa, kolmkümmend seitse. kas me oleme nõus toimimaks niimoodi? kes on nende poolt? Äh, tuletan meelde, et pearaportöör ei olnud nende poolt. neli muudatusettepanek, nelikümmend kolm, null seitse, nelikümmend kolm, null null, seitsekümmend üheksa, kolmkümmend üks, seitsekümmend üheksa, kolmkümmend seitse. kes on selle ploki poolt, tõstaksid, tõstavad palun käe tänan, võite käe alla lasta. ja kes on sellele vastu, tõstavad ka käe. ma tänan. vabandust, erapooletud, kaks erapooletut. Need neli muudatusettepanekut on tagasi lükatud, reservatsioonid kolmteist, null neli, kuuskümmend, nelikümmend, viissada kuuskümmend üheksa, raportöör ei ole selle poolt. kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, võite käe alla lasta. vastu. tänan, erapooletud. neli erapooletut. muudatusettepanek tagasi lükatud. märkused, hääletame plokis. muudatus nelikümmend, seitsekümmend üks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend kaks, äh, kaheksakümmend, seitsekümmend üks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend kaks, seitsekümmend viis ja raportöör ei ole nende poolt, nende muudatusettepanekute poolt ja seetõttu me teeme ettepaneku hääletada plokis. Need, kes on nüüd nende poolt, paluks tõsta käsi. kes on vastu? nii et need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. märkused H1B esimene muudatus, kuuskümmend viis, viiskümmend kolm, raportöör on selle poolt. kes on selle poolt? suur tänu, võite käed alla lasta, kes on vastu? kolm vastu, erapooletud, erapooletuid ei ole, muudatusettepanek heaks kiidetud. kaheksakümmend kolm, kakskümmend, nelikümmend üks seitsekümmend üheksa, kolmkümmend üks, raportöör on poolt, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, kes on vastu. võite käed alla lasta, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. nelikümmend, seitsekümmend kaks ei ole täpselt selge, seitsekümmend üheksa, kolmkümmend üks, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt neliteist, vastu neli erapooletut. muudatusettepanek nelikümmend, seitsekümmend kaks, raportöör ei ole poolt, kes on poolt? kolm poolt, kes on vastu, suur tänu, erapooletud, kaks erapo-, kolm erapooletut, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, viiskümmend neli, äh, raportöör on selle poolt, kes on poolt? tänan, kes on vastu? võite käed alla lasta, erapooletud muudatusettepanek vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kolmkümmend viis, raportöör ei ole poolt, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, vastu. tänan, erapooletud, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud, muudatused nelikümmend kaks, kakskümmend on identne, nelikümmend kolm nelikümmend üks, raportöör on poolt, kes on poolt? suur tänu, võite käed alla lasta, vastu. kolm vastu, erapooletud. kolm erapooletut heaks kiidetud. kuuskümmend kuus, kaheksakümmend, raportöör ei ole poolt, rida null kuus, null kaks, null üks, null neli kes on vastu? erapooletud? muudatusettepanek tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kolmkümmend neli. raportööri ei ole selle poolt, kes on poolt? tänan. võite käed alla lasta, kes on vastu? võite käed alla lasta, erapooletud? erapooletuid ei ole tagasi lükatud ja seega oleme me nüüd lõpetanud äh, hääletuse rubriigi üks B osas. Äh, rubriik kaks. kõigepealt Eh bien, je vais donner maintenant la parole au rapporteur ei, nüüd ma annan kõigepealt meie põhiraportöörile sõna hääletuse osas, mis puudutab rubriiki kaks. palun. Sí, muchas gracias, presidente. Es solo para informar de que hay un pequeño cambio en la lista de votos. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et hääletusnimekirjas on muutus see otsustati koordinaatorite koosolekul, kui leppisime kokku, et viis miljonit eurot pandi reale üksteist null null, üksteist null kuus kuus null selleks, et äh, toetada kalamehi, kes võivad kannatada Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu. kolmkümmend miljonit eurot oli juba heaks kiidetud ja nüüd kalandusele paluksime lisaks veel viis miljonit. see on nüüd teise alabloki all, me ei pea seda eraldi hääletama hakkama. see on eelarveprojektis. kui me hääletame neid komisjoni ettepanekuid, ta on eelarveprojektis sees, me ei pea eraldi seda hääletama hakkama, viis miljonit kalameestele, keda mõjutavad Venemaa sanktsioonid. suur tänu, härra esimees. jah, eelarvekomisjon äh, ei saa öelda, et alati üritatakse ainult kokkuhoiule panustada. nii et esimene alamplokk, mille eesmärgiks on siis taastada need assigneeringud, mis komisjon oli esialgselt ette näinud see on lisatabel number kolm, raportöör on poolt, kes on poolt? paluks tõsta käsi. võite alla lasta käed, kes? kuus vastu. ja see muudatusettepanek on heaks, teine alamplokk. selleks, et suurendada seda rida, mis komisjon on ette näinud. ja see on tabel number neli ja meie põhiraportöör on muidugi poolt, kes on poolt, paluks tõsta käsi. kes on vastu? kuus kätt tõusid, muudatusettepanek on heaks kiidetud ja sellega jõuame me nüüd nende hääletuste juurde, mis ei käi kompromissi alla. null viis, null kaks, null kolm, muudatusettepanek kuussada kakskümmend üks ja kaheksasada seitsekümmend kaks. raportöör ei ole poolt, kes on poolt? tänan. kaks kätt tõusid, kes on sellele muudatusettepanekule vastu? suur tänu, võite käed alla lasta, erapooletuid ei ole, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. null viis, null kaks, kümme, null üks raportööri suuline muudatusettepanek, milles tehakse ettepanek hääletada eraldi kolmekümmet miljonit, mis lisanduksid sellele, mis komisjon on ette näinud. kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, kes on vastu? erapooletud neli erapooletut, muudatusettepanek on heaks kiire. kakssada nelikümmend neli muuda-, muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli. ei, vabandust, see langeb ära. null viis, null kaks, üksteist, üheksakümmend üheksa muudatusettepanek nelikümmend üks, viiskümmend viis, raportöör ei ole sellega nõus, kes on poolt? kolm poolt, kes on vastu, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud. Äh, kuussada kakskümmend kaks, äh, null viis, null kaks, äh, kolmteist, null üks real, kes on poolt, kes on vastu. tänan, erapooletud, erapooletuid ei ole tagasi lükatud null viis, null kaks, viisteist, null viis, kuussada kakskümmend kolm, kes on poolt? võite alla lasta käed, kes on vastu. erapooletuid ei ole, tagasi lükatud. null viis, null kolm, null üks, null üks, kuussada kakskümmend seitse. põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? tänan kes on vastu? erapooletud. muudatusettepanek tagasi null viis, null kolm, null üks, null kaks, kuussada kakskümmend neli. põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? kolm häält poolt, kes on vastu? võite käed alla lasta, erapooletud. erapooletud ei ole, tagasi lükatud ja edasi läheme nüüd märkuste juurde. null viis, null kaks, null kolm, äh, üheksakümmend üheksa, äh, põhiraportöör on poolt. kes on poolt? muudat-, viiskümmend kolm, nelikümmend viis nii et eelmine muudatusettepanek läks kompromissi viiskümmend kolm, nelikümmend viis, kes on poolt, põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt, palun tõsta käsi. mitte keegi ei ole poolt, ei siiski kaks, kolm. kes on selle muudatusettepaneku vastu? ma tänan, võite käed alla lasta, erapooletud erapooletud ei ole muudatusettepanek tagasi. null viis, null kaks, null kaheksa, kaksteist viiskümmend kolm, kuuskümmend seitse, nelikümmend kaks ja nii edasi. põhiraportöör ei ole poolt ja kes on poolt? hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek kakskümmend kuus seitsmele on muudatusettepanek heaks kiidetud üks erapooletuga. muudatused nelikümmend kaks, viiskümmend, viiskümmend kaks, kuuskümmend seitse. kes on poolt? vastu? tänan erapooletud. vastu võetud null viis, null kolm, null üks, null üks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, raportöör ei ole poolt, kes on poolt? suur tänu, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. null viis, null kolm, null kaks, null kuus, nelikümmend, viiskümmend kolm, põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? võite käed alla lasta vastu. ei ole päris selge elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist kaheteistkümnele ja neli erapooletut null viis, null kolm, null kaks, nelikümmend neli kaheksakümmend, viiskümmend, raportöör ei ole poolt, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniliselt hääletame. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm kaheteistkümnele tagasi lükatud ja kaks erapooletut. null viis, null kolm, null kaks, viiskümmend kaks, nelikümmend, kolmkümmend kaheksa. põhiraportöör ei ole nõus sellega, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, kes on vastu? võite käed alla lasta, erapooletud? tagasi lükatud. null, null viis, null kolm, äh, üheksakümmend üheksa kes on poolt, kuussada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu. hoida käed alla, lasta erapooletud, tagasi lükatud null viis, null neli, null viis, null üks. põhiraportöör ei ole poolt, kaheksakümmend kolm, kolmkümmend kolm. kes on poolt? kes on vastu? tänan erapooletud, erapooletud, tagasi lükatud. null viis, null neli, kuuskümmend, null neli. kes on, kes on poolt? võite käed alla lasta. sellest, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, null kuus, kuuskümmend, kuuskümmend kaheksa, üheksakümmend äh, põhiraportöör on poolt, kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, võite käed alla lasta. see on vastu. tänan, erapooletud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kakskümmend kaks. ei, see langeb ära. sellepärast kuuskümmend kaheksa, üheksakümmend kiideti heaks. ja seega oleme lõpetanud nüüd rubriigiga kaks Nous en venons jah, nüüd oleme jõudnud rubriigi kolm juurde. ja meil on esimene alamplokk, e, milles on ette nähtud taastada eelarvelised vahendid, nii nagu komisjon oli nad ette näinud ja detailid on tabelis number viis ära toodud lisas. ja need, kes on selle ettepaneku poolt, tõstavad käe võite alla käe lasta, kes on vastu. erapooletud. muudatusettepanek on heaks kiidetud. edasi on meil teine alamplokk ja mille eesmärgiks on suurendada assigneeringuid või vahendeid, mis on komisjon ette näinud ja siis on tabel number kuus, mis on lisas ära toodud. kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, võite käe alla lasta, kes on vastu. kuus häält vastu, erapooletuid ei ole, ei ole ja muudatusettepanek eh, heaks kiided. kuusteist null kaks null neli, muudatusettepanek number kaks. põhiraportöör ei ole poolt. kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, kes on vastu? ma arvan, me peame elektrooniliselt hääletama. Elekt-, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on heaks kiidetud kuusteist ühele. viissada nelikümmend kuus kes on selle muudatusettepaneku poolt, viissada nelikümmend kuus, kes on vastu, võite käed alla lasta, erapooletud, muudatusettepanek tagasi lükatud, kuusteist null kolm null neli muudatusettepanek tuhat kakskümmend, raportöör ei ole nõus sellega, kes on poolt. suur tänu, kes on vastu. suur tänu, erapooletud. üks erapooletu tagasi lükatud. seitseteist, null kolm, null üks, üheksasada üheksakümmend viis, põhiraportöör ei ole poolt. kes on selle muudatusettepaneku poolt? suur tänu, vastu. võite käed alla lasta, erapooletud, tagasi lükatud. samal real, kakssada kuusteist, põhiraportöör on poolt, kes on poolt? suur tänu, võite käed alla lasta vastu. kuus vastu, vastu võetud. seitseteist null kolm viiskümmend kaks. nelikümmend üks kolmkümmend, põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? kaks häält poolt, kes on vastu? suur tänu, võite käed alla lasta, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud seitseteist null neli null neli äh, seitsesada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt. täna võite käed alla lasta vastu. suur tänu, võite käed alla lasta, erapooletud, erapooletuid ei ole tagasi lükatud. rida see kaheksateist null üks null kaks null üks nelikümmend kaks kolmkümmend kaks pea, põhiraportööri ei ole poolt, kes on poolt üks hääl poolt, kes on vastu? suur tänu, erapooletuid ei ole, muudatusettepanek tagasi lükatud, sama rea seitsesada nelikümmend. põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? üks hääl poolt. kolm häält poolt. üks hääl poolt. ja nüüd, kes on vastu sellele? kes on vastu? tänan, erapooletud ei ole muudatusettepanek tagasi lükatud, kaheksateist null kaks null üks null kaks, seitsesada nelikümmend üks. põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? kolm häält tõu-, kolm kätt tõusis, kes on vastu? tänan, erapooletuid ei ole. tagasi lükatud. üheksasada üheksakümmend kaheksa. põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? suur tänu, võite käed alla lasta, kes on vastu. tänan, erapooletud. kolm erapooletut tagasi lükatud. sama rida, kaheksateist, null üks, null kaks, null üks, nelikümmend üks, kuuskümmend neli, kes on poolt. suur tänu, kes on vastu. erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist, null kaks, null üks, null kolm, seitsesada nelikümmend kolm. põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? vastu? erapooletud? ei ole, tagasi lükatud. kaheksateist, null kolm, null üks, null üks, äh, üheksasada üheksakümmend kuus. kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, kes on vastu. erapooletuid ei ole. muudatusettepanek nelisada üksteist põhiraportööri ei ole poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud seitsesada kolmkümmend üheksa põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? jah, üheksasada üheksakümmend kuus võeti vastu, siis need langevad ära nelikümmend üks, kuuskümmend kaks ka sealhulgas. kuna üheksasada üheksakümmend kuus ei, seda ei võetud vastu, siis me peame edasi hääletama. ja me läheme hääletusega edasi. seitsesada kolmkümmend üheksa. põhiraportöör ei ole sellega nõus vérification des votes sur le 411 nelisada üksteist kontrollime elektrooniliselt. põhiraportöör ei ole poolt. Poeg. Vous avez voté? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud neljasadat ühteteist hääletate. nelisada üksteist vastu võetud. kolmekümne häälega kuue vastu. ja väga kena. kui nelisada üksteist on vastu võetud heakskiide, siis seitsesada kolmkümmend üheksa langeb ja neli tuhat üks kuus üheksasada üheksakümmend seitse, põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? tänan, võite käed alla lasta, vastu. hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. üheksasada üheksakümmend seitse. Alors, on s'arrête à 36. Scrutin est clos. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kahekümne kolme häälega kolmeteistkümne vastu. kolmsada, seitsesada kolmkümmend seitse, põhiraportöör ei ole nõus sellega, kes on poolt suur tänu, kes on vastu. tänan, erapooletud, tagasi lükatud neli tuhat, ei, tegelikult see langeb ära, ei, ei, tegelikult ei lange ära, vabandust, nelikümmend üks, kuuskümmend kolm. nelikümmend üks, kuuskümmend kolm, põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? kes on vastu? minu meelest tagasi lükatud. kahtlusi? ei ole kahtlust Läheme nüüd muudatusettepaneku juurde. nelisada kaksteist, nelisada kaksteist. põhiraportöör ei ole poolt, kes on poolt? elektrooniliselt hääletame. hääletus on alanud nelisada kaksteist. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek vastu võetud üheksateistkümne häälega, seitsmeteistkümne vastu, üks erapooletu. kaheksateist null kolm null kolm, seitsesada seitsekümmend kuus. põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? kes on vastu? suur tänu erapooletud, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud. muudatusettepanek tuhat üks, põhiraportöör ei, kakskümmend kolm, null kolm, null üks, kes on selle poolt? kes on vastu? suur tänu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend, kolmkümmend viis põhiraportöör on selle poolt, kes on poolt? suur tänu vastu. kolm vastu, erapooletuid ei ole. muudatusettepanek on heaks kiidetud ja järgmine C'est bon. Le 40-35 est adopté. 40-35 on vastu võetud kakskümmend kolm, null kolm, null kaks, null üks, nelikümmend, nelikümmend üheksa, põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kaks erapooletut, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, null kaks, null üks, ne-, üheksasada üheksakümmend üheksa. põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? tänan, kes on vastu? võite käed alla lasta, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada viiskümmend kaks. põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend üks põhiraportöör on poolt, kes on poolt? võite käed alla lasta, kes on vastu. kolm häält vastu, erapooletud, kaks erapooletut. muudatusettepanek on heaks kiidet. kolmkümmend kolm null kaks null kaks, seitsesada kolmkümmend kaks. põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? suur tänu, võite käed alla lasta, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat muudatusettepanek tuhat, põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud ei ole tagasi lükatud. seitsesada kolmkümmend kaheksa. kes on identne neli tuhat üheksakümmend viiele ja ma konsulteerin sellega, et põhiraportöör on ja äh, ei ole selle poolt, kes on poolt? tänan kes on vastu? erapooletud ei ole, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kuuskümmend viis. põhiraportöör ei ole selle poolt. kes on poolt? tänan, kes on vastu? tänan, erapooletud ei ole, tagasi lükatud. nelisada kuus või raportöör on sellega nõus, kes on poolt? tänan, kes on vastu? neli häält vastu. muudatusettepanek on heaks kiidetud. ja nüüd jõuame muudatusettepanekute juurde, mis puudutavad märkusi. kuusteist null kaks null üks rida kuuskümmend üheksa null viis muudatusettepanek. põhiraportöör on poolt, kes on poolt? tänan, vastu. kolm häält vastu, erapooletut ei ole. muudatusettepanek on heaks kiidetud. neli tuhat üheksa. põhiraportöör on poolt, kes on poolt? vastu erapooletud ei ole, muudatusettepanek heaks kiidetud. kuusteist null kolm null üks reaal. viiskümmend seitse kakskümmend kolm. põhiraportöör on poolt, kes on poolt? suur tänu, vastu. erapooletud ei ole. heaks kiidetud kuusteist null kolm null kaks null kolm kaheksakümmend, kuuskümmend, põhiraportöör on sellega nõus, kes on poolt? võite käed alla lasta vastu. suur tänu, erapooletud, kolm erapooletut. muudatusettepanek on tagasi lükatud. seitseteist, null neli, null üks, nelikümmend üks, kolmkümmend kuus, põhiraportöör ei ole sellega nõus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kolm erapooletut. muudatusettepanek on tagasi lükatud. Euh, seitseteist null neli null kaks rida nelikümmend kaks, nelikümmend kuus ja see on osade kaupa hääletus Äh, põllumajandust tugevdavad faktorid ja põhiraportöör ei ole selle poolt, kes on selle muudatusettepaneku poolt? väga kena, vastu. suur tänu, erapooletud. viis erapooletut, muudatusettepanek tagasi lükatud selles osas, millest ma just äh, rääkisin. ja mis puudutab äh, põllu, põllumeeste abistamist ja põhiraportöör ei ole poolt kes on selle muudatusettepaneku poolt, tänan, vastu, erapooletud, kolm erapooletut, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, seitsekümmend üks, põhiraportöör ei ole nõus sellega, kes on poolt? ma näen kolme äh, kätt, kes on vastu erapooletud, kaks erapooletut. muudatusettepanek tagasi lükatud. kaheksateist, null kaks, null üks, null üks, kuuskümmend kaks, viiskümmend viis. kolm eraldi hääletust. kõigepealt eh, rändeküsimused, kõigepealt eh, põhiraportöör on poolt, kes on poolt? vastu hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sellepärast, et poolt ja vastuhääled on võrdsed teine osade kaupa hääletust, mis puudutab gender perspektiivi. põhiraportöör on selle poolt. elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see muudatusettepaneku osa on heaks kiidetud, üheksateist häält poolt, neliteist vastu, kaks erapooletut ja kolmas osa ja viimane osa, gender sensitive approach, põhiraportöör on sellega nõus. hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend poolt, neli vastu ja kolm erapooletut läheme nüüd kaheksakümmend kolm, nelikümmend kolm juurde, seda me ei pea hääletama, sellepärast et see on lahenduse leidnud juba. kaheksateist, null kaks, null üks, null kaks, kuuskümmend kaks, kuusteist. põhiraportöör on sellega nõus. kes on poolt? kes on vastu? vabandage, aga elektrooniline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on heaks kiidetud üheksateistkümne häälega, viieteistkümne vastu kolm erapooletut. kaheksateist null kolm null üks null üks kuuskümmend kaks kaheksateist, põhiraportöör on sellega nõus. hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kahekümne üheksa poolthäälega on see heaks kiidetud. kaheksateist null kolm null üks null kaks muudatusettepanek kolmes osas, kõigepealt mis puudutab paragrahvit äh, rännet, põhiraportöör on poolt, kes on selle poolt? hääletame vist elektrooniliselt hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. see osa on heaks kiidetud üheksateistkümne poolthäälega seitseteist vastu. Gender aspect. hääletus on alanud lõppenud. see osa muudatusettepanekust on heaks kiidetud üheksateistkümne poolthäälega, äh, kuueteist vastu. ebaseaduslik ränne ja sealhulgas äh, inimkaubandus. põhiraportöör on selle muudatusettepaneku osa poolt ja elektrooniline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tegelikult oleks võinud vist loobuda elektroonilisest hääletusest heaks kiidetud kolmekümne poolthäälega, kolme vastuhäälega, kolm erapooletut. nii et kogu see muudatusettepanek on heaks kiidetud. kolmkümmend kolm null kaks null üks real kolmes erinevas osas muudatusettepanek. kõigepealt Tafne, põhiraportöör on selle puhul nõus. panen hääletusele, kes on selle poolt? vastu? erapooletud? see muudatusettepaneku osa on heaks kiidetud teine osa muudatusettepanekust, mis puudutab siis statistilisi andmeid. põhiraportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see osa on heaks kiidetud ja kolmas osa sellest muudatusettepanekust, gender sensitive perspective, põhiraportöör on sellega nõus, kes on poolt? suur tänu, vastu. ei ole selge, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see osa heaks kiidetud seitsmeteistkümne poolthäälega, neliteist vastuhäält kolmkümmend kolm null kaks null kaks, muudatusettepanek kuuskümmend kaks viiskümmend kuus, kahes osas. Äh, statistics disaggregated by gender ja põhiraportöör on sellega nõus. elektrooniliselt hääletame, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud oleksime võinud loobuda sellest elektroonilisest hääletusest kolmkümmend üks poolthäält, kolm vastu ja kolm erapooletut. ja gender budgeting, teine osa sellest muudatusettepanekust, kes on poolt? ei, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud teine osa on heaks kiidetud seitseteist poolthäälega, neljateist vastuhääle vastu, kolm erapooletut. kaheksakümmend kolm, nelikümmend kaks langeb ära juhtuvalt eelmisest. no kolmkümmend kolm, null kolm, null kaks, kuuskümmend üks, kuuskümmend seitse, põhiraportöör on nõus selle muudatusettepanekuga, kes on poolt? kes on vastu? ei ole selge, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega, viisteist vastu võetud, üks erapooletu. ja sellega oleme me lõpetanud selle rubriigiga number kolm Tegi-, me võime piirduda sellega. me võime piirduda sellega ja kuna meie põhiraportöör on kõik suurepäraselt ette valmistanud ja tänu sellele oli võimalik meil niivõrd tõhusalt edasi liikuda, siis et kui te olete nõus, siis me võiksime võib-olla lisada special instruments'i, lisada veel siia olete nõus sellega, et läheme edasi veel? kas te olete nõus, et me liis-, lisame sellele loetelule, mida me praegu läbi vaatasime, et lihtsalt lihtsustame oma homset programmi või kuidas te soovite? suur tänu, härra esimees üks A hääletus, me olime valmis, üks A rubriigi jaoks me olime valmis. kui teised on valmis nüüd edasi minema, siis jah, me võime küll edasi minna, aga kui ei olda valmis, siis pigem homme. Demain, eh bien, vous êtes souverain. et homme, et üks A tegelikult see ilmselt võtaks päris palju aega seega härra Debre homme. ja ma tänan selle sõbraliku ettepaneku eest. põhiraportöör on valmis kõik ühe juti, ühe, ühe hooga ühele poole saama. homme, pigem homme. mulle tundub, et siiski konsensus on, et homme. seega piirdume täna sellega. suur tänu teile! sellepärast et me liikusime tõesti tõhusalt edasi. ja sellega on äh, meie tänane koosolek lõppenud ja läheme edasi homme hommikul kell üheksa. homme hommikul kell üheksa